austatud kolleegid, meie istung jätkub ning kõigepealt on meil päevakorras proua Koomi äh, raport hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul ning äh, annangi sõna neljaks minutiks raportöörile proua Koomile. kus ta meil on, küsib proua president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 püüame nüüd äh, proua Koomi üles otsida. Äh, aga kuna meil aega on äh, väga vähe, meil on väga tihe programm täna õhtupoolikul ja seetõttu senikaua, kui me proua Koomit ootame, annan sõna kõigepealt volinik Pjankovskale, palun austatud president, ma tahaksin alustada seda hilinenud maksmisega seotud arutelu. me teame, e-, et see on ääretult oluline teema Ehm, ehm, hilinenud maksed eh, on eh, tõsine teema, mis mõjutab suuresti meie ettevõtjaid. tahaksin väga lühidalt eh, rääkida selle protsessi ajaloost, mis algas üheksakümne viiendal aastal komisjonipoolsete soovitustega, mis puudutas makseid äritehingute vahel, seal öeldi, et hilinenud maksed oht-, kaitstavad Euroopa ettevõtjaid. kahe tuhandendal aastal võeti vastu esimene hilinenud maksete direktiiv, olukord aga ei olnud muutunud, hoopis vastupidi, niisiis aastal kaks tuhat üksteist vaadati direktiiv üle ja see uus direktiiv äh, pani paika rangemad reeglid äh, ja tähtajad ettevõtetele ja avalissektori asutustele. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal komisjoni raport selle direktiivi ellurakendamise kohta äh, rääkis ka Eh, sellest teemast eh, ja kas me täna võime nüüd öelda, et hilinenud maksed on nüüd eh, midagi, mis on möödanik, ei loomulikult mitte, ainult üks neljast ettevõttest Euroopa Liidus maksab lepingus ette nähtud tähtaja jooksul, ehk siis teisisõnu, kuuskümmend protsenti Euroopa ettevõt-, ettevõtted saavad oma eh, tasu hiljem kui lubatud ja see on väga ohtlik, üle poole ettevõtetest eh, eh, näevad viivitusi, mis on pikemad kui üheksakümmend päeva, väikeettevõtete puhul on tõenäosus minna pankrotti järjest suurem alates kuuendast maksega viivituse päevast äh, ja sellepärast on kakskümmend viis protsenti makse jõu, jõuetusi tekkinud Euroopa Liidu ettevõtte hulgas, nii nagu igal pool majanduses ähm, hilinenud maksed on eriti kahjulikud äh, väikeettevõtetele, VKE-dele, kes ähm, vajavad äh, seda pidevat likviidsust selleks, et oma igapäevategevust tagada kas see on äh, direktiivi süü? ei, minu arvates mitte. Äh, ma olen nõus raportööri seisukohaga, et direktiiv on endiselt äh, kõige asjakohasem instrument hilinenud maksetega võitlemisel ja meie oleme selle direktiivi rangelt ellu rakendanud omalt poolt, me oleme ühelt poolt avanud aktiivse dialoogi liikmesriikidega, andnud omapoolseid suuniseid, juhiseid, vahetanud häid tavasid, kuid teisest küljest ei ole me kõhelnud, kui on olnud vaja rangemaid samme astuda. näiteks praegusel hetkel on meil kuus pooleliolevat rikkumismenetlust Euroopa Liidus käimas. ma usun, et varsti tuleb see direktiiv ka üle vaadata ja see hilinenud maksete probleem on väga keerukas probleem, seda ei ole ainult seadusandlusega võimalik lahendada. mina arvan, et mis tahes muudatus muudatus, kas äh, äh, tugevas või nõrgas õiguses äh, peab olema midagi, mis saab alguse ärikultuuri muutusest ja sellele me peame keskenduma. Ähm, me näeme, et sageli on maksetega hilinemine tahtlik ning me kõik teame, et ettevõtetel on tavaks tarnijatele hiljem maksta tegemist on äh, kõige odavama laenamise vormiga, äh, mida peetakse kuluvabaks, aga kas see tõesti ei too kulusid kaasa ei meile ega majandusele? loomulikult ei ole see nii. Äh, viivitused maksete tegemisel avaldavad sellist doominoefekti ettevõtjatele ja nende tarnijatele ja näiteks avaliku sektori lepingute puhul on see ka probleemiks ja tahaksin sellele teemale ka keskenduda pikaajalised haldusmenetlused äh, toovad kaasa selle, et maksete tegemise ikka viivitatakse ja see on eriti kahjulik väikeettevõtetele, kes eh, sõltuvad suuresti nendest lepingutest avaliku sektori asutustega ja ma pean ütlema, et minu arvates on eh, maksetega hilinemine avaliku sektori asutuste poolt eh, veelgi halvem kui eraettevõtete puhul, sellepärast et me tea, peame meeles pidama seda, et tegemist on avaliku sektori ettevõtetega, kes ei tolereeri mitte mingisugust mm, teisesuunalist maksetega hilinemist ja see on väga ohtlik äh, kõik. Äh, siin äh, raportis räägitakse ka nii-öelda hirmufaktorist väikeettevõtete puhul, väikeettevõtjad kardavad äh, kasutada neid võimalusi, mida see direktiiv annab, nad ei julge tegutseda, suuremate ettevõtetega tegeledes eriti just ja see kehtib just seitsmekümne protsendi väikeettevõtete kohta. ja see tähendab seda, et suuremad ettevõtted kasutavad seda kõike kurjasti ära ja sellest saab omamoodi kultuur. ja Äh, läbirääkimisvabadus on väga oluline, aga seda vabadust ei tohi kurjasti ära kasutada äh, laenuandja äh, kahjuks. siin raportis on ära toodud põhjalik teekaart selleks, et rajada vastutustundlikum makse traditsioon, et võidelda hilinenud maksmisega, aga samal ajal kaitsta lepingu õigust. siin kutsutakse üles ka tagama suurem läbipaistvus maksete tegemisel ja oluline on ka eh, VKS-id harida eh, nende õigustest. väga oluline on ka see, et see raport võtab arvesse erinevaid eh, komu-, komisjoni algatusraporti, vabandust, rakendusraporti nõuandeid aastat kaks tuhat kuusteist. me leiame, et palju on võimalik eeskuju näidates ära teha ja me saame tegusamalt tegutseda, tõhusamalt tegutseda. siin raportis kutsutakse üles ähm, paradigma muutusele, et ähm, makseid hakatakse tegema, tehtama kiiremini, see on meie lõppeesmärgiks. see säästab majandusele raha, see toob lõppude lõpuks kasu kõigile ühiskonnas ja seetõttu ma tahaksin kiita seda raportit selle väga selgesõnalise sõnumi eest, mille ta äh, välja saadab, mis puudutab õigeaegset maksete tegemist. enne kui ma lõpetan, tahaksin omalt poolt veel öelda mõne sõna ka raportööri poolt tehtud töö kohta. proua Komi ja variraportöörid on tegelikult väga suure töö ära teinud. Nad on teinud seda väga ki kiiresti ja tulemuseks on väga põhjalik ja tasakaalus äh, ja inspireeriv raport ja ma tahaksin tänada ka president Tajanit äh, oma eelkäijat äh, selle eest, et ta võttis vastu selle direktiivi ja hakkas seda ellu rakendama. ootan põnevusega arutelu ja loomulikult Äh, loodan, et te selle raporti ka vastu võtate, aitäh! suur aitäh, proua volinik, teile ja nüüd äh, annan sõna äh, raportöörile proua Koomile, palun! president, kõigepealt pean vabandama, sellepärast et ma arvasin, et arutelu algab kell kuus, ma väga vabandan teie ees, kolleegide ees ja eriti just ka voliniku ees. mina tahaksin tänada kogu südamest kolleege, kes minuga koostööd tegid selle raporti koostamisel, sest et nagu siin juba öeldi, on tegemist väga olulise teemaga, väga tundliku teemaga ja kasuliku asjaga, mis tagab eh, meie Euroopa ettevõtete tagada parema ellujäämise. esimene küsimus, mille ma esitasin endale, on see, et milline on ettevõtte Äh, olukord, millest see sõltub, äh, jah, see sõltub äh, eelarvevaradest ja majanduse ähm, olukorrast ja kui ettevõte tahab laieneda ja töökohti luua ning luua hüvesid riiklikule majandusele ka Euroopa tasandil, siis ettevõtete olukord on väga oluline. VKE-d samas Euroopas on silmitsi paljude tõketega, tegemist on tõketega, Äh, mille hulgas äh, on ka äh, maksetega hilinemised teiste ettevõtete poolt või ka avaliku sektori asutuste poolt, milles peitub eriline, eriliselt suur probleem. väga paljud ettevõtted saavad liiga hilja oma tasud võrreldes sellega, mis lepingutes ette on nähtud näiteks, näiteks kuuskümmend kaks protsenti Äh, juhtudest äh, on äh, mm, tegemist viivitustega siis ja neljakümne kahe protsendi puhul on need viivitused olnud tahtlikud ja üheksateistkümne protsendi puhul on viivituste põhjused olnud erinevad põhjused ja äh, sageli ollakse passiivselt nõus pikemate makse ter-, makse äh, tähtaegadega, sellepärast et äh, maksval ettevõttel on lihtsalt dominantne turupositsioon võrreldes maksesaajaga äh, Äh, ja tegelikult oleks võimalik äh, selliseid probleeme ära hoida ka ettevõtted, näiteks Itaalias, keda me oleme näinud uudistes, äh, on sattunud suurtesse raskustesse, ettevõtjad lihtsalt sooritavad enesetappe, kuna nad on meeleheitel, ettevõtjad on silmitsi mm, pankrotiga ja see toob kõik kaasa töökaotusi ja ettevõtete ümberkolimisi mujale. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on meil direktiiv aga see ei ole täitnud neid eesmärke kõikides liikmesriikides, mis me oleme äh, seadnud ja seetõttu oleme me äh, otsustanud äh, selle ettepanekuga nüüd välja tulla. me oleme tahtnud teha kõik selleks, et kolmekümne päeva jooksul maksmine toimuks, et oleks suurem läbipaistvus selles valdkonnas, me peame aitama ettevõtjaid ja ettevõtjaid ja ka mm, avalikku sektorit me peame edendama eh, ja aitama neid, kes eh, siin eeskujulikult käituvad selles valdkonnas. Eh, ja tuleb võtta arvesse ka see, seda, et paljud VKE-d lähevad pankrotti just seetõttu avaliku sektori asutused neile ei maksa ja seetõttu on väga oluline ka kompensatsioone ette näha maksetega viivitamise puhul Äh, ja oluline on äh, vaja paremaid tavasid edendada, näiteks Hispaania tava, äh, mis on väga hea, mis mm, on siin dokumendis ka ära toodud, näiteks kui kohaliku tasandi üksus ei suuda maksa, siis peaks riik sekkuma. ma usun, et lahendused on siin väga head, mis on välja pakutud, see puudutab ka avalikke hankeid, Äh, ja tulevastest hangetest äh, tuleks jätta kõrvale need äh, osalejad, kes ei ole varasemalt maksnud õigeaegselt oma arveid, see on väga oluline selleks, et oleks võimalik saata välja sõnum, et need, kes eksivad, peavad ka selle eest maksma siin kutsutakse üles liikmesriike, liikmesriigi tasandil ka äh, vahenduskeskusi paika panema, ma usun, et kui kõik õigeaegselt oma äh, arved maksaks, siis oleks võimalik sätta miljoneid äh, eurosid, me peame seda tegema, see on meie kohus ja suur aitäh kõigile, kes selle kallal on tööd teinud, me oleme väga hea tulemuse saavutanud, aitäh! suur aitäh, proua Koomi! härra Breda äh, soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, olete te sellega nõus? palun, härra Breda. suur aitäh, proua president ma tahtsin sõna võtta sellepärast, et küsida, miks teie siin äh, pole seda küsinud, et miks nõukogu pole kohal? ma panin tähele, et ka eelmise debati ajal, kui räägiti põhiõiguste olukorrast Euroopa Liidus, ei olnud Rumeenia esindajat eesistujana saalis. ma ei saa aru, miks. Nad peaksid ju nime, nõukogu nimel siin osalema. Äh, see on kahetsusväärne ja tahaksin teada, miks proua Komi. Äh, jaa ähm, ähm, miks äh, nad ei ole siin kohal, see ei ole küll õigustus. Äh, jah, see tundub olevat mm, solvang meie kodanike suhtes ja ettevõtjate suhtes, et neid siin ei ole, aitäh. jaa Äh, paljud eesistujad äh, on samamoodi häbiväärselt käitunud, see ei ole hea muidugi, aga see ei ole ka hea, kui ainult äh, ühe eesistumise puhul seda eraldi välja tuuakse ja mitte igal puudumise korral, ma arvan, et me peaksime võrdselt ka siinkohal suhtuma. suur aitäh ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Schwab, Rahvapartei nimel teil on äh, nüüd kõneaeg. ja suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt raportööri tänada äh, härra, vabandust, proua president, te teate mind juba mõnda aega äh, ja äh, ma äh, pean ütlema, et Euroopas on meil tõesti suur probleem äh, Põhja- ja äh, Lõuna-Euroopa vahel maksetähtajad äh, varieeruvad isegi kuni sada kaheksakümmend päeva ja see on suureks probleemiks äh, ja me oleme näinud, et äh, maksete hilinemise direktiivi muutmisega me mm, tõesti saavutasime midagi, nüüd on äh, maksete hilinemise perioodid vähenenud, aga see probleem püsib endiselt ja äh, seda tuleb vaadata seoses majanduse arenguga ja proua Komi äh, raport ütleb selgelt välja selle, et VKE-d kannatavad just eriti selle maksetega hilinemise all ja seetõttu äh, need nõudmised, mis raportis on ära toodud sellega seoses, on väga õiged. ja väik-, VKE-dest rääkides äh, Neile peab olema ka teatud erandeid võimalik teha ja kolmandaks ma arvan, et me peame tähelepanekud olema ka selle osas, et äh, selge oleks see, et äh, hilinenud maksed ei ole aktsepteeritavad Euroopa Liidus ja et kõik peavad sellest reeglist kinni pidama, et äh, maksed tuleb õigeaegselt teha, see on väga oluline, aitäh. suur aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Karabini, teil on poolteist minutit. suur aitäh kõigepealt äh, tahaksin öelda, et äh, minu fraktsiooni raportöör äh, on väga head tööd teinud, arutelu on väga meeldivas õhkkonnas kulgenud ja nüüd teie, proua juhataja, ütlesite, et kahe tuhande üheteistkümnenda aastal vastu võetud direktiiv ei ole saavutanud oma eesmärki ja lahendanud hilinenud maksete küsimust. eriti puudutab see VKE-sid ja tahaksin öelda, et ähm, kõikides liikmesriikides on sarnased probleemid, nimelt VKE-del ei ole lihtsalt läbirääkimiskaalu te-, suuremate ettevõtjatega suheldes ja mm, samuti seoses avalike asutustega, raport ütles ka ja ma mõistan ka, tõesti, kui tegemist on hilinenud maksega, siis tuleb kompenseerida, ei saa teha nii, et VKE lihtsalt ei saa enam raha teenida, sellepärast et talle ei ole ära makstud. nüüd äh, see puudutab äh, üleüldist maksekultuuri riiklikes asutustes, kes nemad, nemad lihtsalt ei maksa, äh, hilinevad maksetega ja äh, muidugi see mõjutab ettevõtjate likviidsust, tähtis on ka mm, niinimetatud valge nimekirja üle läbirääkimised selleks, et oleks läbi, äh, läbipaistvus tagatud. me tahame väldida seda, et VKE-d pankrotti lähevad ja direktiivi tuleb seetõttu muuta, tänan suur aitäh, proua Grabini äh,. härra Rüübich äh, palub äh, võimalust äh, esitada teile sinise kaardi küsimus, olete sellega nõus? jaa, suur aitäh, härra Rüübich, palun. sõna on teil, kõnele puudub mikrofon ja suur aitäh, ma tahaksin küsida kolleeg Krapinilt järgnevalt. kas oleks võimalik äh, see, et Euroopa Liidu poolsed äh, maksetega hilinemised oleksid ka läbipaistvalt kõigile näha? meil on Euroopa Liidus palju programme äh, ja paljud VKE-d peavad väga kaua ootama likviidsust. kas oleks võimalik ka Euroopa Liidu institutsioonides teatud kaardistamine ette võtta, et tagada, et meie Euroopa Liiduna Äh, hilinenud maksmise direktiivi nõuetest ikkagi kinni peaksime, aitäh. suur aitäh, proua Grapini, sõna on vastuseks teil. Äh, suur tänu. kõigepealt tahaksin öelda, et härra Rüübik on olnud äh, VKE-dega tegelevas fraktsioonidevahelises töörühmas väga aktiivne, ta on alati kaitsnud VKE-sid ja ma tahaksin öelda, et küsimus on täiesti õigustatud. noh tõesti, Euroopa Liidu institutsioonides on ka eh, hilinenud makseid, selle tõttu on ka Euroopa Liidu liikmesriigid hilinenud oma maksetega ja tõesti tuleks mõelda sellele, tänan. suur aitäh ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Šulik, teil on poolteist minutit. suur tänu. lepinguvabadus on üks aluspõhimõte sätteid ettevõtetevahelises suhtluses selleks, et tagada majanduse korralik toimimine. ja praegu räägime siin tegevusest, mis rikub lepinguvabadust. komisjon või parlament ei saa tek-, sekkuda äh, tehingutesse, mis toimuvad eraettevõtjate vahel, poliitikud arvavad, et nemad teavad kõik, äh, kõike paremini ja nemad saavad kõike reguleerida aga parim, mida meie suudame teha, on mitte sekkuda, loomulikult meil on selliseid ettevõtteid, kes hilinevad oma maksetega, aga äh, las siis turg reguleerib seda, iga klient peab ise vastutama oma arvete ja oma äh, nõuete eest ja kui nüüd komisjon arvab, et äh, hilinenud maksete küsimusega tuleb tegeleda, no arutage siis Euroopa Komisjonist, alles hiljuti äh, oli Euroopa Komisjoni maksed väga-väga palju maha jäänud tähtajast. see kõik mõjutab Euroopa Liidu fondide tegevust ja Euroopa Parlament kannatab selle pärast. uurige seda ja ärge sekkuge erasektori töösse. tänan suur tänu. ALDE fraktsiooni nimel annan nüüd sõna härra Selimovitšile, teil on kaks minutit. suur aitäh kogu Euroopa Liidu majandus, eriti VKE-d, on negatiivselt mõjutatud hilinenud maksetest et Euroopa Liit on astunud samme eh, olukorra parandamiseks, meil on direktiiv, aga tegelikult see on isegi lik-, likvi-, eh, see ei ole likviidsuse eh, probleemi parandanud. meil on vä-, väga palju veel ära teha. nii nagu komisjon ütles, üle poole liikmesriikidest ja ettevõtetest ei, mm, ei täida seaduses ette nähtud tähtaegu ei pea nendest kinni äh, ja väiksed ettevõtted äh, ei julge kompensatsiooni nõuda, sest nad lihtsalt kardavad, et äh, tekitavad endale vaenlasi nende oma raha pärast ja nüüd tuleb olukorda parandada. kutsume üles liikmesriike rangemaid maksetingimusi seadma, kutsume üles kohustusliku informatsiooni sättesid sisseviimist, alles mõni sekund tagasi räägiti sellest, näiteks andmebaasid, registrid avaliku ja sektori, avaliku ja erasektori jaoks ning samuti on oluline ehm, vahendusteenistuse loomine, eh, nii et tõesti VKE-d saaksid kuskilt abi otsida selles võitluses, mida nad peavad pidama ja samuti palume, et liikmesriigid astuksid kõik need sammud, mis on vajalikud tagamaks, et avalik sektor ka tarnete eest õigesti maksaks. mõnikord on hilinemised majanduslikest põhjustest tingitud, aga mõnikord poliitilistest põhjustest. tähtis on finantsvoogude sujuvaks muutmine, e, kohustuste täitmine, me peame aitama ettevõtjaid seda teha ja muutma ettevõtluskeskkonna paremaks, kui ta praegu on. tänan suur aitäh, nüüd saab äh, Roheliste fraktsiooni nimel sõna härra Šoltes, teil on kaks minutit. suur aitäh, äh, me räägime siin ääretult olulisest teemast, äh, mis mõjutab Euroopa Liidu majandust. me räägime maksedistsipliinist, varasemalt ja igapäevaselt oleme pidevalt näinud et maksetega viivitamine äh, on äh, ettevõtluskeskkonnas reaalsuseks. ja olukord Euroopa Liidu siseselt selles vallas ei ole hea ja kõige suurema surve alla satuvad just VKE-d, äh, kes kannatavad just kõige rohkem nende viivituste all ja sellel on väga tõsised tagajärjed. me oleme sageli kuulnud seda, et VKE-d peavad tegevuse lõpetama Äh, ja pankrotti ei lähe mitte ainult ettevõtted, vaid kogu, kõik perekonnadki. me oleme palju jätnud turule ähm, reguleerimiseks, isereguleerimiseks, kuid ähm, äh, me ei me peame tegelema eh, nõrgemate kaitsmisega tugevamate eest. me näeme siin ebaõiglasi kaubanduspraktikaid eh, ja maksetega hilinemine ainult üks element selle kõige hulgas. näiteks eh, ant-, saadetakse või saadetakse tagasi äh, äh realiseerimata jäänud tooteid, väikeettevõtteid äh, koheldakse väga halvasti. me peame nõrgemaid, nõrgemaid osapooli kaitsma. kolleegid äh, on juba äh, vahendust või lepitust maininud, kuid mina tahaksin veel midagi öelda. kõige suuremate mittemaksjate hulgas äh, on ka avalik sektor ning me peame palju siinkohal ära tegema, et olukorda parandada. loomulikult riigid peavad seda ise reguleerima, aga tegelikult on häbilugu see, et avalik-õiguslik sektor äh, ka omalt poolt panustab sellisesse hilinenud maksete tegemise. suur aitäh ja nüüd äh, saab härra Maštalka sõna kuue NGL-i nimel. Teil on poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid. igal aastal pankrotistuvad Euroopa Liidus tuhanded VKE-d ja seda äh, just seetõttu, et äh, neile äh, maksmisega hilinetakse pidevalt. see toob kaasa suuri probleeme, töökohtade kaotusi. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiv Äh, on direktiiv, mille eesmärgiks on ettevõtjaid aidata. Äh, suur aitäh raportöörile äh, selle üksikasjaliku olukorra kirjelduse eest, mis puudutab selle direktiivi ellurakendamist. selgunud on see, et nagu varem, on endiselt palju probleeme ja tõkkeid, näiteks inimesed ei tea, et selline õiguslik instrument üleüldse olemas on ainult väga väike protsent VK E-dest on näinud, et suurte maksjate äh, maksedistsipliin on paranenud. lugupeetud daamid ja härrad, me saame siin palju parema, paremaks teha. Äh, ma ei ole nõus härra Šulikuga, äh, nõus ähm, ja raportööri aga ma täiel määral toetan, e, ma toetan tema ettepanekuid, mis on seotud selle direktiivi ellurakendamise parandamisega oluline on parandada, oluline on kehtestada võrdsed tingimused kõikidele ettevõtjatele. E, minu jaoks on tegemist tõenäoliselt viimase sõnavõtuga siin parlamendis ja ma tahaksin tänada kõiki, kellega ma olen saanud koostööd teha äh, tahaksin tänada äh, ka juhatust ja ka tõlke. suur aitäh! suur aitäh, äh, ütleb proua president, soovin teile kõike head edaspidiseks eluks. nüüd äh, liigume edasi järgnevate sõnavõtjate juurde, kõigepealt saab sõna proua Tuunon Hohenstein, kellel on poolteist minutit, palun. suur aitäh teile! ma olen alati rõhutanud, et ootamatult võib elu Äh, minna paremaks, sest elame Euroopa Liidus, aga igapäevaselt avastame ka seda, et tuleb teha aina rohkem. oleme suutnud teha palju, näiteks geoblokeeringu ärakaotamine, äh, mobiilimaksete ärakaotamine Euroopas, teame kõik, et Euroopa, tänu sellele oleme Euroopa kodanikud, saame äh, selliseid võimalusi kasutada. nüüd me räägime siin äh, Eh, hilisete maksete direktiivi rakendamisest. paljudel VKÜ-del on probleeme, sest seoses maksmata arvetega neid ähvardab pankrot. sest eh, ettevõtjatel on eh, raske, suuri probleeme erinevate maksuseadustega ja muuga. näeme, et direktiiv ei toimi korralikult näeme, et on selliseid valdkondi, kus äh, määruseid saaks palju paremini kasutada, kuid see jääb liikmesriikide äh, vastutusse. Nemad on selle eest, et Euroopa määruseid korralikult kasutataks. seega on meil vaja rohkem läbipaistvust, eelkõige puudutab see maksekäitumist. see lahendus äh, peaks andma võima-, peaks tegema kõik selleks, et võlgnikud kiiremini maksaksid. peame Äh, tasakaalustama erinevad huvipooled. kasvav tööhõive ning äh, võlgnike kaitse, need on kõik olulised, kuid väga eripalgelised küsimused. VKE-d on äärmiselt olulised Euroopa majanduse jaoks ning peame kõik tegutsema nende nimel. Äh, suur aitäh Äh, siiamaani äh, on kõik kõnelejad oma kõneajast äh, kinni pidanud, väga kena oleks, kui see nii ka jääks, meil on väga palju erinevaid teemasid, mis me peame täna veel läbi võtma, härra Tanti, teil on poolteist minutit, palun. suur aitäh teile. peab tunnistama, et maks hilinemise direktiivil on olnud positiivne mõju viimastel aastatel, vähemalt selleks, et lühendada makseperioode ettevõtete jaoks. teame siiski et, et üheksakümmend viis protsenti VKE-dest ei ähm, saa makseid õigeaegselt ning äh, see mm, toob, äh, see tähendab paljude ettevõtete jaoks äh, ka pankrotti. loodetavasti Euroopa Parlamendi eh, raport aitab selle nähtuse vastu võidelda ning tahaksin siin rõhutada kolme punkti, kõigepealt e-, ettevõtted, eh, eh, millele on võltu avaliku sektori ettevõtted peaks saama eriti kiiret kompensatsiooni, teiseks on vaja toetada VKE-sid, kes Eh, kellel ei ole piisavalt finantsvahendeid selleks, et eh, pikki kohtulahinguid lüüa ning kolmandaks eh, tuleb nõuda info jagamist nende ettevõtete kohta, kes ei maksa õigeaegselt. arvan, et õigeaegne maksmine on äärmiselt oluline ning kahjuks ei ole direktiivi sel, neil aastatel piisavalt hästi rakendatud selle probleemi lahendamine on oluline meie ettevõtete jaoks ning eh, see tooks kaasa positiivse tegevusõhkkonna, kus ettevõtted saavad hästi tegutseda. suur aitäh, äh, kolleeg Van Bossoit, teil on poolteist minutit. suur aitäh teile, äh, president, kolleegid, on tõsi, et Eh, maksete hilinemised on problemaatiline küsimus paljude ettevõtete jaoks, neil on eh, vaja eh, likviidsust, neil on vaja finantsvahendeid, kui meil, neile ei maksta, võetakse neil nagu õhk ära nad ei saa edasi tegutseda, ma olen, mul on hea meel, et eurooplased soovivad kaitsta VKE-sid, kes on meie majanduse Äh, selgroog, kui me jätame tühikuid õigusloomesse, äh, siis äh, teeme me neile sellega halba. kaks kolmandikku ettevõtetest on kurtnud selle üle, et neil on probleeme maksete kättesaamisega, peab tegema kõik selleks, et maksed jõuaksid kohale kiiresti Eh, ja Euroopa peab tegema kõik selleks, et selliseid hilinemisi oleks aina vähem. suur aitäh, nüüd me oleme liikunud äh, edasi vaba mikrofoni vooru juurde, kus on neli sõnasoovijat, annan kõigile sõna, kõigepealt härra Žedrevski, teil on üks minut. jah, see on väga oluline teema. see on oluline sellepärast, et see on seotud tõelise katastroofiga, milleks on äh, Ehm, maksete edasilükkamine, see on kõige odavam viis raha eh, laenata, see on odav nende jaoks, kes nii-öelda laenavad niimoodi, kuid see on väga kallis neile, kes ootavad makseid, kes ootavad raha, kuid ma tahaksin siin veel midagi mainida. me võime olla rahul, sest kui me alustasime oma tegevust, siis pöörasime tähelepanu ka enda äh, poolt tehtud ähm, hiliseid ähm, telemaksetele nüüd neli aastat hiljem võib öelda, et vähemalt Euroopa Komisjon äh, on äh, oma tõhusust äh, parandanud. meil on nüüd palju tugevam mandaat seega, et äh, äh etteheiteid teha teistele. suur tänu teile. aitäh. härra Hauas, teil on üks minut. Um aitäh teile, proua president, aitäh raportöörile ja volinikule, need, kes on väikeettevõtete juhtkonnas olnud, teavad, et eh, probleem ei ole mitte võimalustes, vaid ehtsas eh, sularahas. eelmisel aastal korraldasin kohtumise Ühendkuningriigi väikeettevõtetele et äh, rääkida neile äh, probleemidest, mis on seotud hilise makse direktiiviga. mul on hea meel, et raport tegeleb selle probleemiga. oluline äh, on, siin on, see on just selline algatus, mida meil vaja on. samuti tuleb pöörata, pöörata tähelepanu avalikule sektorile, nemad peaksid olema eeskujuks teistele õigeaegselt maksma ning kohustuslik makseperiood suurettevõtetele, see on väga positiivne samm, Euroopa Liit peaks selles kasutusele võtma me peaks käivitama uue avaliku konsultatsiooni, et tugevdada ja seda direktiivi suur aitäh, äh, proua, proua Kinnitši, teil on üks minut. suur aitäh äh, hoolimata hilisemaks direktiivist kahe tuhande üheksateistkümnend, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on äh, olukord väikeettevõtete jaoks endiselt väga keeruline ning ja seda ka avaliku sektori ettevõtetega. Itaalias, kuid mitte ainult, on Eh, majandus, eh, eh, toimiv majandus tänu väikeettevõtetele ning samas suurettevõtted maksavad neile suure hilinemisega ja nad ei julge protesteerida, sest nad kardavad majanduslikke sanktsioone. me peame võitlema selliste ebalojaalsete tegevustavade vastu ning mis puudutab direktiivi, mis on seotud ebalojaalse tegutsemisega põllumajandussektoris on samuti öeldud, et ohvriks langevad tihti just väikeettevõtjad. seega on väga oluline, et liikmesriigid ja komisjon äh, korraldaks teavituskampaania äh, makseperioodide kohta, see on oluline äh, ka väikeettevõtete suhetes avaliku halduse ettevõtetega suur aitäh ning viimasena saab sõna vaba mikrofoni voorus härra Marias. suur aitäh, maksetega hilinemine äh, mõjutab negatiivselt äh, kaubandust äh, ning see tekitab tohutu suurt probleemi erasektorile. kogu menetlus võib kaasa tuua pankroti Eh, kuid kui me räägime avalikust sektorist, on asi pisut teistmoodi, sest nemad nõuavad, et maksumaksjad maksaks. ja kui maksumaksjad ei suuda oma makse maksta, kui neil on raskusi, nagu näiteks eh, kreeklastel, kes troika tõttu kannatavad, siis eh, külmutatakse nende varad, nende pangakontod, kuid riigiettevõtted et on kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal miljoneid võlgu eh, erasektorile ja seda sellepärast, et nad hoiavad eh, raha kokku, et nad saaks eh, oma võla usaldajatele tagasi maksta, sest nad peavad kunstlikult tekitama eelarve ülejäätu ning seega, nagu te teate, Kreeka riik selle asemel, et maksta ettevõtetele, maksab äh, parem Euroopa võlausaldajatele. Uh, uh, suur aitäh, proua volinik, sõna nüüd teil, suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, suur aitäh selle arutelu eest, ma tahaksin ilma ennast tegelikult tänada teid selle eest, et te maksetega hilinemise teema taaskord äh, rambivalgusesse tõstsite. ma arvan, et see oli hea arutelu ja ma arvan, et ka homse hääletuse tulemus on positiivne, sest et see raport on väga hea. ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et äh, äh, me tegeleme selle teemaga Euroopa Liidus juba aastat tuhat üheksasada üheksakümmend viis ning endiselt on vaja veel palju tööd ära teha, eriti just äh, kult-, ettevõtluskultuuri muutuva raamistiku kontekstis. Äh, kõik peavad mõistma, ettevõtjad peavad mõistma, et nende endi huvides on see, et maksed toimuksid õigeaegselt. Äh, tahaksin rõhutada äh, ka seda, ja paljud mainisid teist ka seda, et Euroopa Liidu institutsioonid nagu kõik Euroopa institutsioonid, nagu Euroopa ja ettevõtjad ja avalik sektor üldiselt Euroopas, on kohustatud äh, selle direktiivi all täitma samu nõudeid. ja ma tahaksingi öelda, et Euroopa Komisjon on äh, sisse viinud nulltolerantsi reegli äh, maksetega hilinemise puhul Euroopa Liidu institutsioonide jaoks ja ma loodan, et see toob endaga häid tulemusi kaasa suur aitäh hea arutelu eest äh, ja hea töö eest, aga meie töö maksetega hilinemise küsimuses ei ole kindlasti veel tehtud. suur aitäh äh, ja nüüd annan sõna Prokomile, teil on kaks minutit. suur aitäh, aitäh, lugupeetud volinik, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid, tegemist on olnud väga konstruktiivse dialoogi ja tööga, äh, mis on tehtud ettevõtjate ja kodanike hüvanguks omalt poolt äh, toon välja kaks aspekti, kõigepealt see, et sel hetkel äh, äh, kui äh, hilinenud maksmise direktiivist kinni ei peeta, on tegemist rikkumisega ja seda tuleb sanktsioneerida äh, omakorda äh,. Äh, ja Mm, siis tuleb maksta ka selle rikkumise eest ja siin toimub nagu kahekordne karistamine ja see ei ole päris õiglane, tuleks leida mingi muu lahendus. nüüd teine asi, äh, nagu teie äh, ka juba ütlesite, enne teid töötas selles vallas äh, volinik Tajani ning mm, siis oli kolme protsendini peaaegu jõutud Itaalia võla puhul ja seda loomulikult ei pea kordama. Itaalia Mm, puhul ei ole vabandusi, kui me räägime sellest, et äh, avalik sektor ei maksa piisavalt äh, õigeaegselt ettevõtjatele, see tegelikult kehtib kõikide riikide puhul. suur aitäh teile tehtud töö eest ja loodame, et homme läheb hääletus hästi. suur aitäh, proua raportöör teile, sellega on arutelu sellel teemal lõppenud, hääletus ähm, leiab aset äh, homme, nagu siin just ka öeldi. ja nüüd me liigume edasi päevakorra järgmise punkti juurde milleks on proua Kappeli äh, raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aasta aruanne. Äh, tervitan siin ka Werner Hoienit, äh, investeerimispanga presidenti, palun, te saate nüüd ka istet võtta ja kõigepealt annan ma muidugi sõna proua Kappelile, meie raportöörile, teil on neli minutit suur aitäh, austatud president, austatud äh, volinik Kadanein, austatud äh, investeerimispanga president, jah, me räägime täna Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruandest ja ma tahaksin kõigepealt äh, variraportööre ja arvamuste koostajaid, ähm, nõuandekomisjoni, nende meeskondi, oma meeskonda tänada Äh, mõne kuu jooksul äh, suutsime me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, finantstegevuse aruande kohta hea raporti koostada. kahe tuhande seitsmeteistkümnendast üheksateistkümnenda aastani Äh, kuulub äh, Euroopa Investeerimispanga tegevus ka mitmasse tegevuskava raamesse, äh, mille eesmärgiks on edendada tervishoidu, maapiirkonna taristuid, VKE-sid, põllumajandusvaldkonda, keskkonda, innovatsiooni. ja sellesse perioodi, äh, mis oli vaatluse all, äh, langes ka Euroopa Investeerimispanga kuuekümnes aastapäev, tahaksin äh, härra presidenti selle puhul õnnitleda. Euroopa Investeerimispank on praegu üks suurimaid ähm, võlakirjade emiteerijaid ning Mm, väga palju raha on mm, paljudesse riikidesse investeeritud ja me saame selle üle ainult uhked olla. Euroopa investeerime, investeerimispanga poolt äh, väljastatud võlakirjadel on väga hea äh, reiting ning äh, ainult null koma kolm protsenti on probleemseid laene ja ka see näitab, et, et tegutsemine selle panga puhul on olnud väga hea ähm, Euroopa Investeerimispanga tegevuskava on väga hea, ta näitab head eeskuju ning äh, Euroopa Investeerimispank investeerib üle saja kuutekümnesse riiki Mm, ja väga palju ka Euroopa riikides aastal kaks tuhat seitseteist äh, kiideti heaks väga palju projekte ja äh, umbes sada kuuskümmend miljonit eurot äh, anti erinevateks tegevusteks. järgneva kümne aasta jooksul on ette nähtud üle kahe miljardi euro suunata piirkondade arengusse, VKE-desse ja VKE-del on parem juurdepääs rahalistele vahenditele ka härra president, ma tahaksin omalt poolt teha ka ühe märkuse, aasta kaks tuhat seitseteist oli aasta, kus umbes kolmandik võlakirjadest emiteeriti dollarites, aga meil on kakskümmend aastat juba euro kasutusel olnud, see on maailmas eh, eh, teine enamlevinud valuuta, võib-olla oleks võimalik eurodes rohkem võlakirju emiteerida ja dollari kasutamist natukene vähendada. ja mm, kolmteist koma üheksa miljardit eurot äh, anti laenusid äh, ning äh, seda just tehnoloogia valdkonnas kiire ühenduse tagamiseks kuusteist koma kuus miljardit eurot anti äh, jätkusuutliku ja keskkonnaküsimustega äh, seonduvatesse projektidesse, energiatõhususse, bioloogilise mitmekesisuse edendamisse ja puhta õhu ja, ja keskkonna tagamisse äh, ja nii edasi. investeerimispank on kõige suurem roheliste laenude väljaandja ja, ja Äh, Pariisi kliimakokkuleppe realiseerimise aitab seetõttu äh, investeerimispank ka suuresti kaasa. aastal kaks tuhat seitseteist äh, andis ähm, kaks koma kakskümmend üheksa, üle kahekümne üheksa miljoni euro laenu just VKE-dele ja see võimaldab VKE-del lihtsamat juurdepääsu finantsvahenditele. Mm, VKE-d ja startup'id on Euroopa majanduse jaoks väga olulised ja seetõttu eh, tuleb just esile tõsta Euroopa Investeerimispanga eh, tegevust eh, nende ettevõttetüüpide suunal. EFSi tuleb siin ka mainida ja see on võimaldanud lisaraha mobiliseerida investeeringuteks ja tahaksin tänada EFSI direktorit ja Euroopa Investeerimispanka ka Ähm, nad on kindlasti tulevikus ka Euroopa Liidus tehtavate investeeringute eest äh, suuresti vastutavad, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab eelarvekomisjoni nimel sõna proua Gardesabial Rubial, teil on kaks minutit. suur aitäh, juhataja, volinik härra Hoier, ma võtan sõna eelarvekomisjoni esindajana ja tõstatan need punktid, mis meie meelest on olulised selles arvamuses, mille esitasime selle raporti teemal. aega on väga vähe, seega ma keskendun kõige olulisematele küsimustele, mille oleme esile tõstnud selles arvamuses. investeerimispank peab suutma tõsta oma investeerimisvõimekust, see on oluline nii avaliku kui erasektori jaoks samuti peab ta säilitama oma eh, eh, tsüklivastast mõju. Äh, see on oluline investeeringute jaoks, mis aitavad luua kvaliteetseid töökohti, samuti ka äh, jätkusuutlikke investeeringuid. oluline on esile tõsta ka seda, et toetatakse endiselt väikeettevõtteid. samuti tuleb parandada kommunikatsiooni ning ligipääsu infole, äh, et väikeettevõtted saaksid paremini erinevates programmides osaleda oluline on ka strateegiliste investeeringute fond, koostöö eh, riiklike pankadega, regionaalsete pankadega, et eh, investeeringute mõju suurendada ning garanteerida ka tehnilist kvaliteetset abi eh, kõigi projektide arendajatele. sellepärast on oluline ka parem koordineerimistöö, sidus Äh, koostöö erinevate mandaatide vahel ning dubleerisemine vältimine. tahaksin rõhutada ka panga jõupingutusi selle nimel, et jõuda kahekümne viie protsendi äh, investeeringutest kliimamuutuse vastu. peame selle eesmärgini jõudma järgmise finantsperioodi vältel ning lõpetuseks, äh, nagu igal aastal, tahaksin paluda investeerimispanka, et ta töötaks edasi, tegutseks edasi selleks, et parandada läbipaistvust ja aruandlust ning samuti ka finantsvahendajate tegevust, et võidelda pettuste ning rahapesu vastu. suur aitäh ja nüüd annan sõna president Hoiarile, palun austatud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt äh, tahaksin äh, proua Kaapelit, äh, raportööri kogu südamest tänada. tahaksin tänada ka neid, kes on panustanud selle suure ja hea raporti koostamisse. mul on väga hea meel täna õhtul siin olla ja see on väga oluline raport selleks, et parandada eh, Euroopa Liidu Investeerimispanga ja selle koja vahelisi suhteid. paljud teemad, mida eh, siin raportis eh, kajastati, on väga olulised ja mul on väga hea meel selle toetuse eest, mis te annate meile ja selle rollile kui katalüsaatorile, loomaks töökohti ja majanduskasvu nii Euroopa Liidu siseselt kui sealt väljaspool. nagu te täiesti õigesti märkisite oma raportis, Euroopa Liidu Pank on tegelikult Euroopa Liidu jaoks üks väga hea tehing. me paneme raha tööle, rahas, raha teenima, mitte maksumaksja raha, vaid just kapitaliturgudel investeerides. Euroopa Investeerimispanga finantseerimine on unikaalne. liikmesriigid on EIB äh, omanikud, aga mitte põhilised rahastajad, liikmesriigid on üle kuuekümne aasta otseselt omanud neljateist äh,, e, e, eraldanud neliteist miljardit eurot selleks, et tagada äh, panga likviidsus ja reservid ja äh, see on võimaldanud ühe koma, üle, üle, ühe miljardi investeerida äh, ja see on väga tõhus Euroopa Liidu ressursside kasutamine just äh, tänu sellele parlamendile oleme suutnud oma ülesandeid hästi täita, püüame innovatiivselt oma tööle läheneda, rohelised pangad, kliimameetmed on meie sihikul ja jätkusuutlikkus on muide meie eh, kõige uuem toode. nimelt me oleme ÜRO-d eh, kiitnud selle eest, et jätkusuutliku arengu eesmärgid on seatud, aga me kõik teame seda, et eh, maksumaksja rahast ei piisa selleks, et nende eesmärkideni jõuda, meil on vaja erasektorit kaasata ja seda me teemegi ja eh, kümme aastat tagasi eh, lõime me esimesed rohelised pangad ja nüüd eh, oleme loonud need jätkussuutlikult teadlikud pangad. daamid ja härrad, investeeringud Euroopa Liitu on nüüd taastunud, aga see on väga ebaühtlane sektorite ja riikide põhjal ning tähtis on nüüd investeeringute lüngad ületada Äh, kui me räägime infrastruktuurist või innovatsioonist, mõned piirkonnad on maha jäänud. üks instrument selle äh, väljakutse äh, toime tulla on Junckeri plaan ja aitäh, et olete seda toetanud ning ja ähm, äh, te olete ka siin raportis kokku võtnud selle, millist edu on EIB saavutanud äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, soovime me äh, veelgi suurendada oma investeeringuid äh, parlament ja nõukogu on kuusteist miljonit Euroopa Liidu eelarvest eraldanud garantiiskeemideks, subsiidiumideks ja see on väga oluline Ehm, alguses muidugi see ei olnud parlamendiliikmete seas väga, väga populaarne, aga aitäh, et te julge otsuse tegite. EFSil on kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast äh, võimalus nüüd äh, üle kaheksasaja e, VKE-d toetada Euroopa Liidus ning kolmsada seitsekümmend üks koma üks äh, miljonit on eraldatud investeeringuteks, see on Äh, oluline selleks, et avaliku sektori ebapiisavaid ressursse tõhusalt tööle panna äh, ning see on oluline avaliku poliitika äh, vahend. EFSI peab õppima muidugi oma tegevusest tuleviku Euroopa kujundamisel ja